sõltumatu uurimine selle intsidendi osas. suur tänu selle sõnavõtu eest ja kui tõepoolest niisugune asi on juhtunud, siis me tõepoolest tegutseme täpselt nii, nagu teie siin praegu ettepaneku tegite. aga nüüd tagasi meie äh, päevakorra juurde. Äh, poliitiliste fraktsioonidega on kokku lepitud, et me muudame kahe esimese punkti järjekorda tänasel Eh, istungil. kõigepealt me võtame suulise küsimuse, see puudutab Euroopa kalandussektorit. tegemist on kriisiga, kuna eh, nafta hind on nii palju tõusnud ja siis me vaatame härra eh, Höökmarki raportit, mis puudutab raadiospektri poliitikat ja seda tehnilistel põhjustel, kuna eh, just niimoodi saavad siin osaleda volinikud. kas teil on mingeid vastuväited niisugusele muut-, muutusele? Eh, fraktsioonid olid niisuguse päevakorra muutusega nõus. nüüd rääkigem teisipäevast. teisipäeval ei ole mingeid muudatusi meie päevakorras, aga kolmapäeval eh, toimub midagi nii, mida seletab teile härra Speroni meil toimub arutelu eh, välis- eh, ja eh, kaitsepoliitika osas, kohal on ka komisjoni asepresident ning on vaja arutada seda, mis toimub Süürias ja Kampa Sharafis ning see peab hõlmama ka kopti kristlasi, nende saatust Egiptuses ning eh, seda me puudutame siis kell üheksa eh, kolmapäevases arutelus eh, proua Ashtoniga. härra president, me tegelikult ei tahtnud paluda, et toimuks suur muutus päevakorras, et me asendaksime ühe päevakorrapunkti teise päevakorrapunktiga, vaid me lihtsalt tahtsime, et seda teemat käsitletakse laiemalt, et proua Ashton käsitleks teemat laiemalt ja sellepärast me siis lisasimegi sellele teemale ka viite Süüriale ja Kampa Asharafile ja et räägitaks kindlasti ka e, kopti kristlastest Egiptuses, tegemist on praegu väga delikaatse e, piirkonnaga maailmas. ja ma loodan, et see e, palve ka läbi läheb. suur tänu, kes tahaksid rääkida sellise ettepaneku poolt, härra Koomes mina olen äh, selle poolt, ütleb härra Gomes. tõepoolest, äh, see on väga hea, et niisugust teemat arutatakse, aga tegelikult mina tahaksin äh, rääkida teisipäevasest päevakorrast. ma ei tea, kas me äh,, kas ma teen seda praegu või kui me oleme eelmise ettepaneku läbi arutanud meil oleks vaja kõigepealt see kolmapäevane asi e, korda ajada. nüüd härra Kumbendit, kas te olete poolt? ei, mina olen vastu. Marja Mauro, kas te olete poolt? aitäh, härra president, jah, mina räägin tõepoolest härra Speroni e, palve poolt, sellepärast et ma arvan, et olukord, kus toimuvad, kus toimuvad rünnakud kopti sekti vastu, on väga tõsine ja sellepärast ma olen selle poolt, et niisugust asja parlamendis arutatakse. me lihtsalt ei kaitse siin praegu kopti usku inimeste õigusi, siin on tegemist inimõigustega ning mulle tundub, et eh, paroneni, et paroness Ashtoni kommentaarid on väga olulised. daamid ja härrad, kõik on olnud šokeeritud sellest, mis Egiptuses on juhtunud ja toimumas, aga tegelikult meil on eh, kuus teemat juba, mida me eh, proua Ashtoniga arutame, meil on Süüria, meil on äh, äh, Ashraf, meil on mitmesugused raportid, meil on eh, meil on teemaks ka Euroopa kui maailma tasemel tegija ja mulle tundub, et lihtsalt ühe teema lisamine ei ole enam mõttekas Egiptuse teemat on eh, vaja arutada, eh, aga eh, on olemas ka, meil on tegelikult vaja algatusraportit, mis käsitleb Egiptust ja siis arutada seda koos proua Ashtoniga, sellepärast et tõepoolest meil on vaja tõsist sügavuti minevat arutelut, aga kui meil juba on kuus teemat, siis on juba väga raske midagi sinna lisada, me lihtsalt ei saa piisavalt tähelepanu pöörata uue teema eh, kõrvalt veel Egiptusele. ja sellepärast ma arvan, et seda ei peaks käsitlema. suur tänu, härra konvendit. ja nüüd me siis hääletame, kes on selle poolt, eh, et nad toetavad, et härra Speroni ettepanek peaks läbi minema, aitäh, kes on vastu me peame seda kontrollima, praegu toimub elektrooniline kontroll ja hääletus algab. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? jah, tšekame, I, I wait, I am waiting. jah, ootame. okei okay.. Zamykam głosowanie. hästi, hääletus on lõppenud Wniosek przeszedł, został zatwierdzony. see on vastu võetud. ja lisame selle päevakorrapunkti kolmapäeva hommikusse, härra Kolnis, palun veel kord. Merci, merci beaucoup, monsieur le president, je serai bref. suur tänu, härra president, ma teen hästi lühidalt esimeste konverents on homme hommikuks ette näinud hääletused parlamentaarse puutumatuse kohta. ma ei tahaks rääkida nende küsimuste sisust, vaid lihtsalt äh, päevakorra osas viidata sellele, et olen äh, läbi lillede öeldult šokeeritud, äh, šokeeritud, et arutelu pole ette nähtud et mulle antakse maksimaalselt kaks-kolm minutit selleks, et oma seisukohta esitleda küsimuses, mis äh, on tegelikult ikkagi päris huvitav, sellepärast et ka raportöör on äh, minu arvamuse üle võtnud proua Vollise puhul, nimelt Euroopa Kohus väga selgelt lükkas ümber kasutatud argumendid. ma vabandan väga, aga tegemist ei ole küsimusega, mis puudutab kodukorda, ütleb äh, härra president ma nõuan kõneaega, ütleb härra Kolnis, ma nõuan, et toimuks arutelu, ma nõuan kahte-kolme minutit, see on asi, mis puudutab kodukorda, meil tuleb siin ühe saadiku au kaitsta, kas tõesti ei ole võimalik see, et see parlament ühel päeval hakkaks ka kaitsma oma liikmete õigusi ja mitte ei räägiks ainult inimestest Malawis ja Indoneesias. me räägime inimesest, kes on olnud siin täiskogu saalis härra Kollis, ütleb äh, härra president, äh, kallis kolleeg, me jätkame vastavalt kodukorra paragrahvidele seitse ja kaheksa, seal on väga selgelt öeldud, äh, mida tuleb teha ja need märkused, mis te praegu tegite kodukorra kohta ja päevakorra kohta, need taotlused tuleb esitada tund enne arutelu nagu öeldud, äh, meie kodukorra artikkel seitse lõige kaheksa on see, mis seda küsimust reguleerib. suur tänu ja nüüd, mis edasi, mis puudutab päevakorda, kuidas palun? kas kolmapäevaga oleme lõpetanud, küsib härra Kohn-Pendit. tahaksin sõna võtta kolmapäeva osas, ütleb härra Kohn-Pendit. jah, palun, ütleb härra president. esimeste konverents on ette näinud, et äh, kolmapäeva pärastlõunal on meil arutelu Itaalia ja Prantsuse valitsuse ettepanekute üle, mis puudutavad äh, Schengeni süsteemi ja Schengeni süsteemi kahtluse alla seadmist või isegi selle korra lõpetamist, see on kolmapäeval kell kolm ette nähtud esimeste konverents on ette näinud, et sellel arutelul osaleb ka härra Barroso, tahaksin lihtsalt teada, kas te olete saanud informatsiooni selle kohta, kas komisjoni presidendil on võimalik siia tulla? sest see on väga tähtis, kuna esimene inimene, kes pärast härra Berlusconi ja Sarkozy kohtumist sõna võttis, oli härra Barroso. ja volinike avaldused läksid vastuollu härra Barrosoga ja komisjonis peaks ju olema nii, et komisjoni president esindab äh, kogu volinike kolleegiumi arvamust ja seepärast sooviksin ma väga, et äh, härra Barroso oleks sellel arutelul kohal. jah, suur tänu, me kontrollime seda, ütleb äh, härra president. Well eh, immediately because I don't know now. ma ei tea seda praegu, mul on väga kahju ma eeldan, et ta on kohal, ma eeldan, et härra Barroso on kohal, mul ei ole mingit muud informatsiooni esitatud, aga ma võin kontrollida. jah äh,, teen teile selle teene ja kontrollin. suur tänu. kuidas? kolleeg uh, Gianni, if I could ask. kolleeg Gianni, kas me, härra asepresident? The next point is prepared in Italian järgmine päevakorrapunkt on ette valmistatud itaalia keeles, nii et meil tuleb nüüd kohti vahetada. ühesõnaga Sì, ma dov'è la cosa? Buonasera a tutti. Eh, dichiariamo... Tere pärastlõunat kõigile päevakorra projekt on vastu võetud selleks nädalaks ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on arutelu suuliste küsimuste